protokoll sellega kinnitatud. daamid ja härrad, proua Isabella Lövin on kolmandast oktoobrist kaks tuhat neliteist Rootsi arenguminister. palju õnne talle ametisse nimetamise puhul Rootsi ametiasutused andsid mulle teada, et kaheksandast oktoobrist kaks tuhat neliteist asendab proua Leveni proua Linnea Engströmi ja vastavalt artiklile seitse lõikele üks äh, Euroopa Parlamendi rahvasaadikute kor-, valimise korrale ja ka meie kodukorrale äh, teatamiseks selle, et proua Engström on kaheksandast oktoobrist parlamendi liige tere tulemast uuele kolleegile ja vastavalt kodukorra artiklile kolm lõikele kaks võib iga parlamendisaadik osaleda täielikult meie töös, kui ta ei ole üheski ametis, mis on vastuolus Euroopa Parlamendi saadiku mandaadiga ja eeldusel, et ta on seda kirjalikult ka kinnitanud üheteistkümnendast oktoobrist kaks tuhat neliteist on härra Johan van Overtvelt ähm, Belgia rahandusminister, palju õnne härra van Overtveldile ja vastavalt kodukorrale on tänasest kuupäevast see parlamendisaadiku koht vaba. härra Richard Suulik lahkus ALDE fraktsioonist ja liitus ECR fraktsiooniga alates kaheksandast oktoobrist kaks tuhat neliteist QNGL, sotsiaaldemokraatide, ALDE, Roheliste, ECR ja Rahvapartei fraktsioonid